prostu kartkę, bo 10 sekund w Kazachstanie chciałbym powiedzieć, dobrze? Oui, c'est pas. Dear colleagues, ladies and gentlemen. austatud kolleegid, daamid ja härrad, palun võtke istet Dear friends. kallid sõbrad, kui ma tohin paluda, siis äh, minge palun niivõrd kiiresti kui võimalik oma kohale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 uh,. austatud sõbrad, alustan ühe minuti jooksul, palun võtke istet ma avan istungi